You, uh, suur tänu, kolleegid! ma palun neil, kes tahavad ära minna, siit kiiresti ära minna, et me saaksime hakata hääletusi selgitama. The... suur tänu, kolleegid, me alustame nüüd äh, hääletuste selgitamist ja kõigepealt saab sõna härra Maulu üheks minutiks. härra Maulu, kas te soovite selgitada oma hääletust? Mr Malu. proua äh,, härra Maulu, Maulu, kas te soovite selgitud, selgitada hääletustulemust, te istute kohal number kuussada kuuskümmend neli. I give the floor to Miss kuna härra Maulu ei soovi sõna, siis saab sõna härra Guterres Prioto. palun. suur tänu, proua president. Euroopa Parlament on oma tänase otsusega nõudnud Euroopa Komisjonilt sellist õigusloomet, mille abil sellist õigusloomelist algatust, mille abil me saaksime kaitsta Euroopa Liidus tehtud geograafilise tähisega tooteid. see on väga oluline, sest tihti on need käsitöötooted ja see on oluline ka selleks, et need tuhanded töökohad, mis meil praegu on, ei kaoks. meil on tuhandeid kodanikke, kes ootavad Euroopalt õigusloomet, et nad saaksid eh, oma töökoha säilitada, et saaksime kaitsta maapiirkondade eluolu ja nii edasi. praegu on nõukogus debatt blokeeritud räägitakse põllumajandustoodetest, millel on geograafilise päritolu tähis, aga me soovime, et hõlmataks ka mitte põllumajandusliku päritolu tooted. ja me loodame, et nõukogu võtab kuulda Euroopa Parlamendi arvamust, sest seda arvamust väljendati peaaegu ühehäälselt. me tahame kaitsta käsitöölisi, eurooplasi kõlvatu konkurentsi eest, mis tuleb mujalt maailmast meie tooted on väga kvaliteetsed, aitäh! aitäh, üheks minutiks saab sõna proua Šoidrova. lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid. mina soovin selgitada, miks ma hääletasin selle raporti poolt geograafiliste päritolu tähiste laiendamine ka mittepõllumajandusliku päritolu toodetele on oluline. see on oluline signaal, oluline signaal komisjonile, mis peab välja töötama õigusloomelise ettepaneku. tegemist on väga kasuliku ja mõtestatud sammuga, mille abil hakatakse kaitsma traditsioonilisi käsitöötegevusi ja tooteid minu jaoks on väga oluline ka see, et äh, me edendame niimoodi oma oskusteavet, et seda saab siis edasi anda ka järgmistele põlvkondadele ning et äh, see saab olla osaks haridusprogrammidest. Euroopa Parlament rõhutab, kui oluline on investeerida sellistesse tegevustesse, aitäh! aitäh, üheks sõnaks, üheks minutiks saab äh, sõna proua Stailer. suur tänu, proua president, ma õnnitlen äh, Virginie Rosieri kes äh, saavutas suurepärase tulemuse kuussada kaheksakümmend poolthäält geograafiliste tähiste süsteemi laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele. Šotimaal on see samuti väga oluline, sellepärast et meil on tooteid, näiteks äh, Šoti ruuduline seelikuriie ja muu säärane, mis meile on väga oluline ja mida nüüd kaitstakse. kaitstakse meie omandiõigust, kaitstakse autoriõigust ja seetõttu on Euroopa Parlament teinud midagi suurepärast ja me kõik, võime kõik äh, proua Rogerile olla väga tänulikud. kuid samas on väga oluline ka see, et äh, tõesti lõviosa Euroopa Parlamendist toetas seda raportit, toetas seda, et kaitsta tuleks ka mittepõllumajanduslikke tooteid nüüd muidugi on väljakutse äh, pall on komisjoni ja nõukogu väravas, komisjon peab tulema välja uue algatusega, nõukogu peab seda toetama, ma loodan väga, et Euroopa Parlamendi tänast panust võetakse arvesse, suur tänu! suur tänu ja proua Kill, üks minut! suur tänu, president! Euroopa Liidu ülese kaitsesüsteemi loomine geograafilise tähisega toodete jaoks on juba osutunud väga edukaks, see on olnud väga oluline mitmete põllumajandustoodete jaoks ja nüüd tuleb seda laiendada nii, et hõlmataks ka autentsed mittepõllumajanduslikud tooted. meil on praegu väga killustatud süsteem, kus mõned liikmesriigid ei kaitse mitte midagi ja teised kaitsevad väga laialdaselt, sest nende definitsioonid on laiad meil on vaja ühtset tugevat õigusraamistikku, mis kaitseks kohaliku tasandi tootjat sellepärast hääletasin ma täna selle raporti poolt. ma leian, et geograafiliste tähiste süsteemi tuleks laiendada mittepõllumajanduslikele toodetele. mina olen West Midlandist, Midlandist ja meil on väga palju Hiinas tehtud tooteid, millega püütakse asendada meie autentseid tooteid ja ma tahaksin, et komisjon saaks aru, et meie autentseid tooteid ei saa enam turult välja suruda odavate järele tehtud toodetega tegemist on meie kultuuripärandiga, seda tuleb kaitsta ja ma loodan, et komisjon saab sellest aru ja sel-, seda kaitset ka pakub, aitäh! aitäh, sõna saab proua Marva üheks minutiks. lugupeetud president, suur aitäh teile! mikspärast hääletasin ma nii, nagu ma täna seda tegin? praegusel hetkel on mul võimalus äh, siis äh, juhtida teie tähelepanu Ungari reeglitele selles valdkonnas sellepärast et äh, meie õigusaktid äh, praegu ütlevad, et äh, geograafilist päritolu tooteid tuleb kaitsta. mul on väga hea meel, et need teemad huvitavad Ungaris niivõrd paljusid inim-, paljusid inimesi. meie jaoks on tähtis ka see, et Ungari päritolu tooted äh, Äh, saavad niivõrd tugevat kaitset, nagu nad praegu saavad. Hunja äh, Tee ja Ferenc Puskas on väga olulised isikud äh, Ungari ajaloos ja seetõttu on oluline pidada silmas, kuivõrd oluline see on Ungarile ja kogu Euroopale. sõna saab härra Šoltes, ütleb president ja palun kõigil kõne ajast kinni pidada. härra Šoltes. suur tänu, proua president mina olen seisukohal, et geograafiliste tähiste süsteemi laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele on hea mõte sellepärast et see suurendab läbipaistvust ja aitab tarbijaid. tarbijal on nüüd kergem teha informeeritud otsust. ma rõhutan omalt poolt, et geograafilised tähised ei vii automaatselt äh, selleni, et on selge, kust toode tuleb. ja sellist jälgitavust saab tagada ainult lisameetmete abil. meil on vaja rohkem töötada ka tooteohutuse ja äh, turukontrolli alal ning rohelistel on väga tähtis veel üks asi. selles raportis ei räägita piisavalt intellektuaalomandi õigustest uute toodete alal. meil on vaja läbi viia mõjuhinnang ja välja selgitada, mida geograafiliste tähiste süsteemi laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele toob kaasa kulude osas. see raport ei ole parim ja seetõttu ma seda ei toetanud. aitäh, härra Pospišil! suur tänu, proua president. ka mina hääletasin selle raporti poolt, nagu tegi enamik kolleege ma olen veendunud, et kui Euroopa Liidu ülene kaitsesüsteem põllumajanduslikele toodetele on olemas ja see sõltub geograafilistest tähistest ja see süsteem on tõhus, siis on loogiline sellist süsteemi laiendada ka mittepõllumajanduslikele toodetele. see ühtlustaks meie süsteemi, mis nagunii on olemas on selge, et äh, meil on tõhusam kaitsta Euroopa Liidu tooteid, mitte äh, alal hoida kahtekümmet kaheksat äh, killustatud kaitsesüsteemi, mis on kõik väga erinevad muidugi on oluline ka see, et ei lisandu mingisugust koormust ettevõtetele ning iga igaüks võib ise otsustada, kas ta tahab seda kasutada või mitte, midagi peale ei suruta, aitäh. aitäh ja Maletitš, palun. suur tänu. mina toetasin seda algatust, mis puudutab geograafilist tähistega kaitstud toodete süsteemi lähendamist mittepõllumajanduslikele toodetele mittepõllumajanduslikud tooted, nii nagu ka põllumajanduslikud tooted, on äh, majanduskasvu ja arengu mootoriks ning tegemist on väga innovatiivse lähenemisviisiga, mis võtab arvesse regioonide spetsiifikat. selle abil saab äh, edendada euroopalikke väärtusi, mida meil kõigil ongi vaja edendada. peale selle luuakse nii ka uusi töökohti, toetatakse VKE-sid, toetatakse käsitööliste või käsitöösektorit, toetatakse maapiirkondi ja tehakse muud, mis kogu Euroopa Liidule on oluline. Horvaatial on väga palju pakkuda, meil on Euroopale ja maailmale väga palju näidata meil on suurepäraseid põllumajanduslikke tooteid, mida nimetatakse ja peetakse väga kvaliteetseteks, näiteks meil on eri sorte mandariine, meil on vorstid, oliiviõli ja palju muudki aga lisaks sellele on meil ka mittepõllumajanduslikke tooteid, eh, näiteks eh, puidust mänguasjad, pits eh, ja nii edasi. ning me soovime neid kaitsta, aitäh! aitäh, sõnasõber Ageli! suur tänu, proua president, mina hääletasin selle raporti poolt ja olin ka debatil kohal, debatt toimus eile õhtul ning juba siis oli täiesti selge, et enamik Euroopa Parlamendi liikmeid pooldab seda uut süsteemi. tänahommikune hääletus kinnitas, et see nii on kuussada üheksakümmend neli poolthäält sellele raportile on suurepärane tulemus ning ei ole mitte mingit kahtlust, et selle kaitsesüsteemiga tõesti on võimalik tooteid kaitsta. põllumajanduslikke tooteid on see süsteem aidanud ja ei ole mingit põhjust mõelda, et ta ei aitaks äh, mittepõllumajanduslikus sektoris, see aitaks kindlasti tõsta läbimüüki ta aitaks äh, luua uusi töökohti ja suurendada üldist jõukust. nii nagu raportöör ütles, nii ütlen ka mina, loodetavasti komisjon teeb endast ole-, oleneva selleks, et võimalikult kiiresti tulla välja õigusloomelise ettepanekuga, suur aitäh! aitäh ja proua Pekin! suur aitäh! lugupeetud kolleegid! me võtsime vastu algatusraporti, mis tähendab seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on kohustatud geograafiliste tähiste süsteemi laiendama mittepõllumajanduslikele toodetele ja tegema seda täpselt nii, nagu seni on tehtud põllumajanduslike toodetega, näiteks liha ja juustuga. me tahame nüüd seda süsteemi laiendada, nagu öeldud, mittepõllumajanduslikele toodetele, sest nii Itaalial kui teistel riikidel on selliseid tooteid ja need on juba väga pikalt olemas see süsteem aitab äh, võidelda toodete võltsimisega ning edendab Euroopa tooteid kogu maailmas. seetõttu on meie jaoks väga oluline kaasata ka mittepõllumajanduslikud tooted, aga äh, vastava nimekirja koostamine peaks olema tasuta, aitäh. kolleeg Maunkins, palun üheks minutiks. suur tänu teile, proua president Euroopa Liidu äh, geograafilise päritolu äh, kaitse mittepõllumajanduslikele toodetele on väga tähtis. see aitaks äh, paremini teavitada tarbijat ning tarbijatel oleks siis ka rohkem teavet selleks, et teha õigeid otsuseid. ning inimesed saaksid loota sellele, et kaupade kvaliteet on kõrgem sest äh, ka tootjad ise on ju äh, tarbijad. oluline on traditsioonilisi tootmisviise toetada, see aitab äh, ka maapiirkondades elu säilimisele kaasa. sest praegusel hetkel on inimeste liikumine linna väga tavapärane Lätis, eriti just Ida-Lätis järgnevalt äh, kolleeg Boltšak, äh, suur tänu. ma hääletasin selle raporti poolt, mis äh, valmis minu kolleegi juhtimisel. ma arvan, et ei ole niivõrd tähtis selle kaitse laiendamise Äh, poolt rääkida Euroopa Liidu tasandil, loomulikult me ei räägi mitte ainult käsitööst, vaid me räägime ka kohalikust tootmisest, tarbijate kaitsest ning töötajate kaitsest kohalikul tasandil. aga oluline on siin see, et tarbijad saaksid äh, õiget informatsiooni. Äh, eelkõnelejad aga ei maininud seda, kuivõrd see aitab ka kaitsta meid rahvusvahelisel tasandil kui Euroopa Liit on ainukene osapool, kes kaitseb äh, nende toodete väärtust, siis ei ole see piisav. meil on vaja rahvusvahelist äh, kaitset äh, ja siin ma toetangi seda, et TRIPS kokkulepe intellektuaalomandi kaitseks avatakse uuesti läbirääkimisteks. lõpetuseks härra Maulu, palun. aitäh teile, proua Äh, esimees, oluline on see, et me seda sätet äh, täna hääletasime. Äh, ma loodan, et komisjon väga kiiresti läheb edasi selle tegevusega, sellepärast et Itaalia ajaloos on see olnud väga oluline juba sajandeid Euroopa jaoks tootmine, aga Äh, siis geograafilise tähise kaitse laiendamine äh, toetab meie väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning muudab need veelgi äh, globaalselt konkurentsivõimeliseks. ja see tagab ka kvaliteeti, mis on Itaalia toote puhul alati oluline. nii palju siis selle raporti hääletuse selgitamiseks, läheme edasi nüüd Mihhailova raporti juurde ja proua Murva saab üheks minutiks sõna suur tänu teile, president, väga selgelt äh, hääletasin ma selle poolt, et Kreeka saaks rohkem vahendeid Euroopa Liidu eelarvest. aga nagu ma juba ütlesin minu enda eelnevas sõnavõtus, siis ma tahan Äh, Kreeka kodanikke suunata sellele, et äh, nad kontrolliksid, kuidas neid eelarvelisi vahendeid äh, välja antakse ning kui nad näevad, et läbi Euroopa vahendite rahastatakse korruptiivseid programme, siis tuleb sellest kohe ka teada anda. mina tegin seda täpselt samamoodi, kui manipulatsioonid toimusid Ungaris põllumajandusprojektide puhul nimelt äh, selgus, et äh, tõukefondide raha kasutati äh, valesti ning ka maade rentimist tehti valedel alustel. seda informatsiooni ma edastasin Euroopa Komisjonile, kes omakorda edastas selle informatsiooni Olafile. president ütles, et palun pidage kinni oma kõneajast ja sõna saab proua Maletitš suur tänu, president, me toetasime konkreetseid meetmeid täna ning muutsime ka õiguslikku alust selleks, et aidata Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid Kreekal paremini ära kasutada. me oleme näinud ka seda, et strateegiliste projektide investeerimisel on teistel liikmesriikidel puudujääke, väga sageli eelrahastus ja kaasrahastusvahendid lihtsalt riigil puuduvad. seetõttu tahaksime kutsuda üles Euroopa Komisjoni mõtlema selle peale, kuidas aidata Euroopa tõukefondide rakendamist teistes liikmesriikides, eriti kaheksas liikmesriigis, mis on praegu eh, maha jäämas eh, ja kus eh, rakkerühm on komisjoni poolt ellu kutsutud. siin on vaja kindlasti õigusliku raamistiku ja reegleid lihtsustada, nii et Euroopa vahendeid saaks kasutada niivõrd kiiresti ja konkreetselt kui vajalik ja võimalik kutsume üles samas ka äh, valitsusi rakendussätteid lihtsustama, sellepärast et eh, hüvesaajad eh, ei saa nendest reeglitest täna jagu. härra Kelly, palun. suur tänu. Eh, mul on väga hea meel Rahvapartei kõnel sõna võtta, kui härra Tsipras, valitsusjuht, oli siin ja ma olin siis väga kriitiline, aga Äh, ma ütlesin, et kui nemad oma poolt panevad väga tõsise paketi kokku, siis Euroopa Liit tuleb ka omalt poolt vastu. Äh, nad on seda teinud ja valimised on seda kinnitanud, aga me teame, kui raske on selline kohaldamisprogramm, äh, olen Iirimaalt pärit ja seetõttu tean täpselt, kuidas see asi käib. meil aga on õnnestunud see edukaks pöörata, loodan, et Kreekas läheb samamoodi Äh, kui me saame Kreekat aidata ja seda läbi tõukefondide vahendite kiirema rakendamise, siis me peame seda tegema. Äh, samuti saan ma aru, et äh, Kreeka kannab oma õlgadel praegu migra-, pagulaskriisi raskust, me peame neid igal juhul aitama ja see on väga hea esimene samm, suur tänu. järgnevalt härra Pospišil, palun. suur tänu, proua president mina jäin hääletusel erapooletuks eh, mitte sellepärast, et ma ei taha eh, Kreekat eh, toetada, sest ma tean, milline on olukord riigis, aga ma olin valmis toetama sellist raportit, kus oleks ka nõukogu erand olemas Äh, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nõukogu poolt. Äh, põhjus, miks ma seda raportit ei toetanud, äh, oli see, et Euroopa Komisjon on praegu rääkinud siin reeglitest, mis kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahastamisperioodil kehtisid ja seetõttu on minu arust see problemaatiline, et me räägime vanadest reeglitest, me peame vaatama tulevikku ja mitte äh, lähtuma vanadest õiguslikest alustest, aitäh. kolleeg Maamikins, palun. suur tänu, president. see ettepanek äh, pakub erimeetmeid Kreekale selleks, et nad saaksid äh, investeerida, pakub kaasrahastust äh, saja protsendi ulastusest tõukefondidest ning konvergentsi äh, sätteid kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmkümmend, kolmteist ning lisaabi investeeringutel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodil. loomulikult see abi ei ole mitte vajalik üldises kontekstis, aga see aitab ka tõsta Kreeka maja, majanduse konkurentsivõimet sellegipoolest peamine eesmärk on aidata Kreeka valitsust rakendada reforme, mis võimaldavad Kreekal eh, pöörduda tagasi eh, kõige arenenumate ja eh, edumeelsemate riikide hulka maailma areenil. Kreeka tervis on Euroopa tervis ja sellepärast ma hääletasin selle poolt. järgnevalt kolleeg Boltšak, palun. mina toetasin seda ettepanekut mis, mille eesmärk on Kreekat toetada. ma äh, härra Tsiplase poolt küll ei hääletaks, sellegipoolest aga toetasin ma äh, Kreekat, riiki, mis on niivõrd raskuses praegu, see on Euroopa solidaarsuspraktikas ja see on tähtis. Äh, viissada miljonit eurot, mis tuleks juurde liita juba olemasolevatele rahastamisvahenditele käesoleval aastal ja järgmisel aastal samuti, ei ole eh, mitte liiga palju raha, eriti kui me arvestame, et see raha saab ta-, aidata taaskäivitada Kreeka majandust. ja ehk me peaksime panema kirja ka tugevamad tingimused, mis oleksid seotud konkreetsete eesmärkidega, aitäh! ja lõpetuseks palun härra Maarjas poolt, seda sellepärast, et need meetmed, mis olid Kreeka toetamiseks ette nähtud, on väga otsustava tähtsusega. tegemist on riigiga, mis on kärpeprogrammide tõttu karrat-, kannatada saanud, riik on muutunud vaesemaks ning samuti on nad kärpinud avalikke investeeringuid Äh, avalikke investeeringuid ei saa teha kaasrahastamiseta, mis tähendab ka seda, et Kreeka ei suutnud ära kasutada tõukefondide vahendeid. niisiis on ette pandud meetmed väga olulised selleks, et Kreeka saaks liikuda edasi. seda ajal, mil Euroopa Liit läbi Troika tegevuse on Kreekat vaesustanud sest eh, no nagu näha, kõigepealt antakse ikka meile kõvasti eh, piitsa ja siis präänikut, et me tunneksime ennast paremini, no aitäh, aga me oleme sellega nõus, sellepärast et see aitab eh, kärpeprogrammide kannatusi pehmendada. And... nüüd läheme hääletusselgituste juurde, mis puudutavad Teokarase raportit. Thank you pěkně. Eh, paní předsedkyně, já jsem podpořil tuto zprávu. härra Popišil, ma hääletasin raporti poolt. Eh, mina esindan eh, Tšehhi Vabariiki, mis pooldab arenguriikide toetamist kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleme kahekordistanud oma rahaeraldisi arenguabifondile me oleme huvitatud sellest, et raha kasutatakse tõhusalt ja see raport äh, kindlasti äh, toonitab sedasama põhimõtet, siin juhitakse tähelepanu sellele, et meil peaks olema efektiivsem rahade kasutamine ja selleks on vaja tihedamat koostööd äh, kohalikega, mitte ainult tsentraalselt seda teemat suunata tekib küsimus praegusel hetkel, et Äh, kui palju raha jõuab tõesti inimesteni, kes seda vajavad, mina igal juhul tervitan seda raportit ja hääletasin poolt. härra Kelly, äh, suur tänu veel kord, äh, president, ma hääletasin antud raporti poolt ja seda ei olnud raske teha, sest et enamus teisi liikmeid oli samuti poolt, üle viiesaja liikme hääletas selle raporti poolt enamik tööd äh, tehakse ära kohalikul tasandil ja kui ähm, kohalikud ametiasutused teevad oma tööd edukalt, äh, siis inimesed on rahul ja on võimalik inimeste elu parandada. inimesed väga tunnustavad äh, kohalike omavalitsuste tööd meil tuleb vältida olukorda, kus äh, teatud äh, diktaatorid või keskvalitsus äh, monopoliseerivad raha ja ei kasuta seda korralikult. järgmisena härra Mamikins, palun. tänan, president, nagu me kõik teame, siis Euroopa Liit on üks suuremaid doonoreid maailmas, maailma ühe rikkama piirkonnana on meie kohustus pakkuda abi teistele ja üheks äh, viisiks, äh, kuidas me saame seda teha, on koostöö kohalike omavalitsustega ja tõepoolest äh, pealinnadest väljaspoole jäävad piirkonnad tegelevad arenguabi vastuvõtmisega see kehtib äh, kõikide riikide kohta, mitte ainult arenguriikide kohta. ka minu riigis, Lätis, on meil väga suured äh, erinevused äh, Riia pealinna ja näiteks Latkale piirkonna vahel, mis on kõige vaesem meie riigis. ja niimoodi koostööd tehes on meil võimalik saavutada häid tulemusi. härra Boltšak, palun tänan, äh, president. mina samuti äh, toetasin äh, kolleeg äh, Teo Kaaruse raportit, mitte ainult sellepärast, äh, et ma pean oluliseks äh, kohalikke omavalitsusi, vaid ma arvan, et nemad saavad paremini rakendada Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke ja nad saavad paremini kaitsta Euroopa poliitilisi väärtusi, me räägime siin lähimuspõhimõttest, detsentraliseerimisest ja proportsionaalsusest ja see lähenemine kindlasti väärib toetust minu arvates on oluline see, et äh, kohalike äh, omavalitsuste roll kajastuks ka eelarves, me sellest väga tihti ei räägi, aga niikaua, kui äh, keskvalitsused ületavad laenupiire, siis on kohalikel omavalitsustel väga keeruline tegutseda, nii et äh, keskvalitsused ei tule majandusküsimustega nii hästi toime kui kohalikud omavalitsused. proua Murvai. suur tänu, mina hääletasin selle raporti poolt ja samal põhjusel kui eelkõneleja. Euroopa vahendeid äh, tuleb kulutada äh, õigesti ja mitte jagada neid sõprade vahel kulisside taga. ja lähen nüüd tagasi äh, selle punkti juurde, kus ma lõpetasin eelmise äh, sõnavõtu ajal. Ungaris äh, põllumajandustoetuste valdkonnas just niimoodi kulisside taguseks jagamiseks omal ajal läks. ma tahaksin, et kõik äh, nii Euroopas kui ka Aafrikas äh, pööraksid tähelepanu sellele, kuidas äh, raha kulutatakse ja kui on tõendeid, et raha on kulutatud valesti, siis tuleks äh, pöörduda ka vastuvõtte ametkondade poole, meie juba oleme pöördunud Euroopa Komisjoni poole, kes on omakorda selle küsimuse delegeerinud Olafile ja Olav on algatanud uurimuse suur tänu hääletusselgituste eest ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni, aitäh!